suulised selgitused hääletamise kohta kõigepealt äh, äh, proua Riera Madurelli raport, Daniel Hennen, palun. see kolleeg Hennen hier. kas äh, härra äh, kolleeg Hennen on, kas kolleeg Hennen on siin? Yes, please, you have the floor. This uh, the field of equal pay and gender equality has been soolise võrdõiguslikkuse temaatika on olnud Euroopa Liidu ülim näide kohtuaktiivsusest. ühest küljest ütlevad äh, aluslepingud ühte asja ja äh, Euroopa Kohus siis äh, tõlgendab seda väga-väga laialdaselt. tundub, et teema on väga lihtne, mehed ja naised peaksid saama võrdse töö eest võrdset tasu, aga mitmesugustes vastuolulistes kohtuotsustes Barbara Guardiani vastu siis ähm, seal äh, on äh, räägitud hoopis laiemalt sellest küsimusest, räägitud puhkuse kompensatsioonidest ja nii edasi. ja polegi enam selge, kuidas üldse peaks tööandja hindama võrdset tööd. näiteks kas on ühes vabrikus üldse äh, sobivatele kandidaatidele sarnast tööd? mina tahaksin küsida, kui liikmesriigid on ühele äh, aluslepingule alla kirjutanud ja siis tuleb välja, et kohtunikud Euroopa Kohus tõlgendavad seda hoopis teistmoodi, kas see on siis õiglane? võib-olla tuleks või järele mõelda enne, kui me Lissaboni lepingut hakkame ratifitseerima, tänan. aitäh, äh, härra Klaas, äh, samal teemal üks minut. aitäh, härra president ma ei ähm, leia, et minu seisukohti oleks kajastatud härra proua Modurelli raportis, mitte sellepärast, et ma oleks naiste ja meeste võrdõiguslikkuse vastu, aga ma ei näe, et see kajastaks minu arvamusi, kuna see raport, nagu ka teised võrreldavad raportid, käsitleb seda teemat väga kummaliselt. kuidas saab toetada seda, et keeratakse ümber tõendamiskohustus, see on ju vastuolus üldiste põhimõtetega. siin on tegemist sellega, et tööandja igal aastal peab äh, esitama äh, kava, kus ta tõendab, et äh, naiste ja meeste võrdne kohtlemine on tagatud. tegemist on mõttetu bürokraatiaga ja sellega, et soovitakse läbi suruda põhimõtteid, millega nagunii kõik on nõus, aga mida ei ole praktikas kerge rakendada. kuidas saab ettevõtteid kohustada igal aastal Äh, raporteid esitama, selle asemel, et vaadata, et kes on kvalifitseeritud. aitäh. nüüd äh, selgitused Gaza äh, kohta. härra Eiger, teil on üks minut aega. Monsieur Eiger. ma ei näe härra Öögerit, nii et proua Andrek Keene, üks minut palun suur tänu, härra president, mina hääletasin resolutsiooni ettepaneku poolt Gaza sektori kohta, sellepärast et paljud Leedu kodanikud, kes valimistel minu eest hääletasid, on seotud selle resolutsiooniga, kõige tähtsam on relvarahuleping. see, mida me eile nägime meedias, on täiesti kohutav. Äh, rohkem kui tuhat surnud, äh, haavatud lapsed. inimõiguste allkomisjoni liikmena hoolin ma väga humanitaarolukorrast Gaza sektoris ning äh, mind teeb murelikuks inimõiguste rikkumine. humanitaarabile ei tohi takistusi teha, see peab jõudma ne-, nendeni, kes seda vajavad ja tsiviilelanikele eelkõige, seetõttu äh, Ehm, eh, tunnistan, et niisugust resolutsiooni oli hädasti vaja, parlament ei saa vait olla, kui inimesed surevad, tänan. suur tänu, proua Markines. suur tänu, härra president tundub, et sellise resolutsiooni tervitamine on täiesti kasuta, aga muidugi ma tervitan seda sellepärast, et eh, siiani ei ole veel kuulda olnud neid eh, sõnu, mis jõuaksid kaugemale püssilaskudest, mürsu plahvatustest, laste ja naiste nutust. täna me oleme veel ühe sammu astunud äh, lähemale relvarahu sõlmimisele Gaza sektoris ja muidugi Egiptuse jõupingutused on samuti teretulnud äh, selles osas. samas, kui Iisraelist kõnelda, siis peab ütlema, et USA-l on talle kõige suurem mõju resolutsiooni toetatakse Euroopa Parlamendist äh, äh, täies ulatuses ja loodame, et sellel on ka mõju eh, humanitaarabi edastamisele ning eh, relvarahule ja kestvale rahule üldse, tänan. härra Hänan, palun. suur tänu, kõigepealt oli mul hea meel näha, et eh, keegi ei astunud demonstrantide vastu täna, kellel olid Palestiina lipud ja, ja plakatid äh, meil ometigi on äh, rahumeelselt õigus äh, midagi rõhutada, kui me soovime demokraatlikus protsessis, aga nii nagu kõik teised, on ka mind kohutanud see, mis Lähis-Idas toimub. ühest küljest on tegemist äh, hea tahte näidetega Gaza sektoris samuti inimesed soovivad rahumeelselt oma lapsi üles kasvatada. Iisraelis on ka kodanikke, kes mõistavad, et nende naaber on ühel päeval iseseisev Palestiina ja nad tahavad muidugi head naabrit endale, aga praegusel hetkel ei taha keegi kuulda võtta selliseid hääli Ehm, mind hämmastas aga selle, eh, ehm, selle resolutsiooni eh, proportsionaalsus, ma ei teagi, mida see proportsionaalsus selles resolutsioonis tähendab. Eh, kas see puudutab Gaza, Gaza külasid, aga kõige tähtsam minu meelest on ikkagi relvarahu, mis tuleb kiiresti jalule seada ja edasi hakatakse läbi rääkima. tänan. suur tänu härra Hannonile ja nüüd härra Possel, palun härra president, ma tänan äh, Tšehhi välisministrit äh, härra Schwarzenbergi ja äh, proua volinik Ferrero Valdnerit selle eest, et nad olid eile äh, meie arutelul kohal ja ma tänan ka tänase peaaegu ühehäälse hääletuse eest. ma arvan, et kui e-, Euroopa Liit jääb ühtseks, siis me võime Lähis-Idas ka üht-teist saavutada ning seetõttu ma arvan, et me peame jätkama samasuguse poliitika ajamist, elemendid on ju praktiliselt selged, me pooldame Iisraeli olemasoluõigust, me oleme sõja ja verevalamise ja Hamasi rakettide vastu, Hamasi terrorisüsteemi vastu ning väga oluline on see, et meil on vaja läbirääkimisi vaieldavates küsimustes, e, e, sinna hulka kuulub ka asunike e, küsimus ja Hamasi terroriküsimus põhielemendid on meil olemas ja seetõttu ma arvan, et Euroopa Liidu ülesandeks on väga energiliselt ja otsustavalt asju eh, ajada, eh, selle asemel, et hakata eh, tülitsema ja jääda lihtsalt vaidlemisklubiks, mis me oleme olnud viimastel aastatel idapoliitika küsimustes. aitäh, härra Nükulaar, üks minut palun. arvoisa puhemees, kiitoksia. lugupeetud president suur aitäh! ma usun, et kogu Euroopa Liit ja ka kõik Euroopa Parlamendis soovivad, et Lähis-Ida regioonis saabuks rahu ning kehtestataks kõigepealt relvarahu. selleks, et relvarahu saabuks, on vaja püüelda sellise olukorra poole, kus Hamas tehakse relvituks. aga seda oleks võinud resolutsioonis ehk öelda pisut jõulisemalt muidugi ma saan aru, et kui erinevate osapoolte vahel otsitakse kompromissi, siis on äh, raske täita kõiki tahtmist. meile tuleb eurooplastena jääda objektiivseteks ning samuti igasugustel asjaoludel, mis ka ei juhtuks, tuleb meil kaitsta inimõigusi ja demokraatiat. me peame seisma vastu terrorismile, see on kahtlemata kõige tähtsam eesmärk ja tuleb meeles pidada, et kogu see asi sai alguse ikkagi sellepärast, et terroristid sooritasid rünnakuid, meie peame neist vabanema härra Viginin, palun. Uh, lugupeetud kolleegid, mul on hea meel, et meie parlament suutis selle resolutsiooni vastu võtta ja seda niivõrd suurte häälteenamusega, ehk siis nii, et keegi vastu ei olnudki. ma toetasin seda resolutsiooni, sest ma usun, et Euroopa Parlament peab võtma selge seisukoha ning leidma ühise keele kuigi vastu võetud resolutsioon ei vasta täielikult sotsiaaldemokraatide tahtele, olin ma siiski poolt ja ma tuletan veel kord meelde, et sotsiaaldemokraadid äh, väljendavad oma õudust nende äh, koledate tegude suhtes, mida pannakse tegu Gaza sektoris, kuid me mõistame hukka ka Iisraeli tegevuse sõjaväelise rünnaku, mis on kaasa toonud sadu tsiviilohvreid, sealhulgas lapsi ja me kahetseme väga, et äh, rünnatud on ka tsiviilobjekte. me ütleme veel kord, et äh, Euroopa Liidu ja Iisraeli suhete parandamine sõltub nüüd sellest, kas Iisrael suudab täita rahvusvahelist ja humanitaarõigust, rahvusvahelist humanitaarõigust, kas ta suudab teha lõpu humanitaarsele kriisile Gaza sektoris okupeeritud Palestiina territooriumil, kas ta suudab võtta arvesse, milline on kehtiv õigus ja assotsiatsioonileping, aitäh. aitäh, proua Lüling. proua Lüling, palun kuulake mind Te soovisite äh, sõna äh, Riera Madurelli äh, raporti kohta, te soovite protseduurilist küsimust esitada, aga ma teen teile ettepaneku, et te praegu saate sõna oma hääletamise selgitamiseks. aitäh suulise hä hääletamise selgitamise kohas ajal ütles kolleeg asju, mis ei ole täpsed, ei ole mingit äh, kohustust äh, tööandjatel selliseid kavu koostada. me võtsime välja kõik, me ähm, võtsime üle kõik need äh, ettepanekud, mida tegi Naiste Õiguste Komisjon, me esitasime ühise teksti ja ma arvan, et see, mida kolleeg mõtles, on see, et me lihtsalt rõhutame, et vaja on sotsiaalpartnerite vahelist dialoogi, kus ja et me julgustame liikmesriike, et et nad edendaksid töötajate teavitamist ja et me ei ole selle vastu äh, kui liikmesriigid äh, edendaksid seda, et äh, töö, tööandjad esitaksid äh, andmeid, et kõik, mida kritiseeriti selles resolutsioonis, mis vastu võeti, ei sisaldu. aitäh, aitäh väga selge selgituse eest ja nüüd me jõuame äh, Valgevene resolutsiooni ettepaneku kohta. proua Andrik Jeene, palun yeah balsavau už mūsų rezoliuciją. suur tänu, mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt. minu meelest on Valgevene puudutav resolutsioon väga hästi peegeldanud neid muudatusi, mis on toimunud viimase kahe ja poole aasta jooksul veel eh, Valgevenes. loomulikult eh, peab meeles pidama, et esimesed muudatused äh, ei tähenda veel seda, et mingi positiivne läbimurre on tulemas, aga me peame tervitama kõiki positiivseid samme, näiteks eh, pressivabaduse piirangute kaotamist, poliitvangide vabastamist, keskkonnakaitse tõhustamist. Eh, seetõttu tahaksin ma väljendada oma veendumust, et on kätte jõudnud aeg saata parlamendi eh, delegatsioon külastama Valgevenet kindlasti jõuab kätte ka aeg, kui Valgevene saab uuest naabruspoliitikast täit kasu. suur tänu! suur tänu, järgmine kõneleja, palun. härra president, mina hääletasin selle resolutsiooni vastu. kuigi selles oli häid tasakaalustatud elemente. minu arvates ei ole enam vajadust, nii nagu varem, rakendada Valgevene suhtes sanktsioone, pean siin silmas sõnavabaduse olukorda, usuvabaduse olukorda, Valgevene olukord paraneb, Valgevene on parandanud oma ehm, inimõiguste respekteerimist, me peame mõtlema eh, ka sellele, et võib-olla Valgevenest saab ükskord Euroopa Liidu liige. minu arvates on vaja täiustada siinkohal hoopis, vaja parandada oma suhteid Venemaaga ja Valgevene võiks meie kahe vahel sillaks olla. samas eh, teatud tegevused eh, seda ei suud-, seda ei suuda tagada, seega ma hääletasin vastu, tänan. meie me katkestame praegu oma istungi ja kell kolm jätkub äh, meie äh, osaistungjärk äh, inimõiguste aruteluga.